austatud äh, president Plenelijev, tere tulemast Euroopa Parlamenti. meie jaoks on suur au, et te täna siia tulite. Teil on pikki aastaid juba olnud tihe side Euroopa institutsioonidega, teie riik on oluline liikmesriik Euroopa Liidus viimase kahe aasta jooksul on meie ees eriti seisnud rändealased väljakutsed, mis ka teie riiki puudutavad, seetõttu on mul väga hea meel, et härra Plevnejev, te täna siia meie ette kõnelema tulite. palun, teil on sõna, härra president lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad, head sõbrad, mul on privileeg täna pöörduda teie poole pre-, pre-, Bulgaaria presidendina mul on suur au sõna võtta siin Euroopa, Euroopa demokraatia südames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 ja positiivse arengu mootoriks Euroopa piirkonnas. meie ühine ülesanne on kaitsta Euroopa väärtusi, rahu, vabadust, demokraatiat, inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid ja solidaarsust meie ühine nimetaja on jätkata ja kujundada ajalugu läbi Euroopa projekti, mis on ühtne ja rahus. aga rahu ja vabadus on pandud proovile praegusel hetkel me näeme halvimat julgeolekuolukorda alates Teisest maailmasõjast, me näeme põhimõttelisi erisusi maailma ja piirkondlike võimude vahel. riigipiirid ja rahvusvahelised põhimõtted on küsimuse alla sajatud. me näeme väga palju keerulisemat rahvusvahelist süsteemi, kus maailma ja piirkondlikud institutsioonid ja võimud ei suuda ennetada ja lahendada rekordilist arvu konflikte paljudes piirkondades on äh, sõda ja terror, mis valitsevad, riigid ja institutsioonid äh, lagunevad. tänases Euroopas mõistame me, mis äh, toimub Lähis-Idas või Aafrikas, mõjutab otseselt meie elu. tänased piirid on taastumas sama põlvkond, kes äh, aitas lammutada Berliini müüri, ehitab uusi müüre Euroopa südames. jah, maailm on tasakaalust väljas praegusel hetkel ja kulub aega selleks, et saavutada uus tasakaal. me näeme ebastabiilseid piirkondi, ebaturvalisi piire ja murelikke kodanikke. terrorism on kasvamas igal hetkel, ükskõik kus maailmas äh, võib aset leida terrorirünnak. keegi ei ole selle vastu immuunne ega keegi ei ole ka äh, ootuskohas. võim on muutumas äh, ja ümber kujunemas. Müncheni julgeolekukonverentsil rääkis Venemaa peaminister esimesest külmast sõjast ja uuest külma sõja ajast, mis on äh, meid ohustamas. loodetavasti ei ole ees uus külm sõda. me ei ole veel selles ajas, aga pigem on tegemist ajaga, mida võib nimetada külmaks rahuks. kaks aastat tagasi Müncheni julgeolekukonverentsil viitasime sellele, et Euroopa on astunud uude ajajärku Ukraina kriis muutis mängu. me oleme astunud uude arengufaasi, mida mina nimetan uut külma rahuaega. rahu sellepärast, et keegi ei taha sõda, aga külm rahu seetõttu, et me näeme vastandumist ja, ja külma sõja aja meetodeid, propagandasõda, küberrünnakuid, proksi- ja hübriidsõdu. ja mõned riigid on ehmunud, destabiliseerunud ja nõrgestatud tänu külmutatud komplekti, konfliktidele. Vene president räägib väga palju uuest tasakaalust maailmas, kus on erinevad mõjusfäärid, mida peab austama, kas me liigume uue Jalta konverentsi suunas. kui Lääs seda võimaldab, siis on see ajalooline häbijärk. me peame üles näitama iseloomu, me peame astuma välja ja kaitsma oma visiooni ja Euroopa äh, projekti visiooni. me elame keerulistes aegades sellepärast, et maailma ja piirkondlikud juhid näitavad üles erinevaid lähenemisi ja erinevaid eesmärke poliitikas. nutika poliitika eesmärk on kaasajastada, harida ja lähtuda diplomaatiast ja mitte kakelda aga kui ei ole mingisugust põhjust, on vaja sõda, on vaja uut sobivat äh, vastast. Äh, kerge on olukorda destabiliseerida riike, võib lõhkuda äh, võimsad naabrid, aga lõhutud ühiskonnad saavad toibuda ainult inimeste tõttu, mitte aga suurvõimude tõttu. kiiresti on võimalik korda lõhkuda, aga kulub palju aega selle taastamiseks. kahjuks on see just see, mida ma näen Euroopas mitmetes piirkondades nutika poliitika eesmärk peaks olema mitte luua külmutatud konflikte ja okupeerida naabrite territooriumi. kahekümne esimesel äh, sajandil ei ole nutikas piire nihutada, vaid mõelda piiridest kaugemale. aruka poliitika eesmärk on rahvast harida ja õitsengule viia, jõustada kodanikke ja luua ühiskonda, mis on vabad ja tolerantsed me ei taha minna tagasi aega, kus suurvõimud oma mõjusfääre laiendasid, me ei saa taaskord võimaldada, et poliitilised huvid lõhestavad ja okupeerivad suveräänsete riikide territooriumi. see, mis aset leidis Ukrainas, on kibe meeldetuletus selle kohta, et progressiivsed edusammud ei saa olla iseenesestmõistetavad me ei tahtnud kunagi sõda Euroopas, aga kahjuks praegusel hetkel on äh, Euroopas sõda ja see on Ukrainas. minu jaoks, meie jaoks Krimm on Ukraina ja Ukraina on Euroopa. Can ja mina leian, et viisanõude eemaldamine Ukraina kodanikelt on oluline kiireloomuline teema selleks, et toetada Ukrainat ja tervitada Ukraina kodanikke ja toetada neid Euroopa poolt. vastavate teadmiste puudumine ajaloo kohta, õppetunnid, mida ei ole õpitud ajaloost, varjutavad jätkuvalt meie tulevikku. me ei tohiks anda populistidele võimalust ignorantsust ja unustust ära kasutada ja muuta minevikku vastavalt nende vajadustele. ma tervitan Euroopa ajaloomaja loomist. mäletamine traagilise ajaloo osas vajab julgustamist ja seda peab edasi andma noorele põlvkonnale. ja noortele peame me eelkõige edasi andma kõige olulisema õppetunni, see, et rahu ei ole iseenesestmõistetav ja igaüks meist peab selle kai-, seda kaitsma. rahu ei ole lihtsalt sõja puudumine, rahu on inimõigused, rahu on õigusriik. iga noor eurooplane Every... iga noor eurooplane peaks saama vaadata, kus ja kuidas Äh, Verduni või Toirani äh, lahingud ähm, äh, aset leidsid ja miks sõda tuleb vältida. Bulgaaria revolutsionäär Kotse Deltsev unistas tulevasest maailmast, kus rahvad kunagi ei pea minema sõjaväljadele, vaid võitlevad kultuuri, teaduse ja teadmiste valdkonnas. kahekümne esimese sajandi Euroopa probleemid on vaja lahendada parlamentides, mitte lahinguväljadel. Euroopa lõimimisprojekt on seda unistust ellu viimas. loomulikult Euroopa ei saa olla stabiilsuse saar maailma ebastabiilsuse ookeanis, Euroopa Liit on silmitsi rekordise arvuga kriisidega, täiendavad kriisid äh, on ettenähtavad näiteks potentsiaalne Brexit, natsionalistide, populistide edasikerkima ränne ja muud teemad. me ei tohi lubada, et Euroopa langeb moraalsesse kriisi. kriisi, kus ei ole solidaarsust, kus ei ole väärtusi. Whether kui tegemist on rändeteemaga või Venemaa sanktsioonidega, me peame olema vaprad üheskoos, me oleme perekond. perekond, kes kriisis tuleb kokku. iga pereliige peab panustama, peab äh, lahendama, mitte süvendama probleeme. Bulgaaria on uhke, olles alati osa Euroopa lahendusest ja tegutsema solidaarselt ja vastutustundlikult Euroopa Liidu äh, on oluline tähtsus ja tugev poliitiline legitiimsus tänu rahumeelsetele aruteludele ja probleemide lahendamisele, tänu jagatud põhimõttelistele õigustele ja reeglitele ja tänu süvendatud ennenägematule koostööle kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel. Euroopa Liit on unikaalne rahuprojekt, kus iga öö, äh, riik on tähtis ükski riik ei ole perifeerne ega vähem tähtis. rändeprobleem, terrorism, kliimamuutused, majanduskriisid ja muud teemad ületavad meie piire, need probleemid on eh, riikideülesed ja nõuavad ühiseid jõupingutusi. koostöö ei ole enam valiku küsimus, vaid vajadus me näeme kaost meie piiridel, ebaõnnestunud riike ja külmunud äh, konflikte, brutaalsed kriminaalsed huvid ja inimkaubitsejad mängivad inimeste eludega, tänu sellele NATO ja Frontexi operatsioonid äh, välispiiril on õigustatud ja vajalikud, me peame aitama inimesi, kelle elu on ohus ja lähtu-, see on universaalne väärtus. aga samuti on vaja vahet teha nende vahel, kes äh, oma elu eest põgenevad ja rää-, sisserändajate vahel, kes lihtsalt otsivad paremat majanduslikku perspektiivi. rändekriis on Euroopas oluline praegusel hetkel, see võib muuta poliitiliselt, majanduslikult ja sotsiaalselt äh, Euroopat. see äh, lööb lõkkele uue, vanad probleemid nagu populism, natsionalism ja, ja, ja probleemid see vajab paremat ühist ja pikaajalist otsuse tegemist arvestades äh, seda rändekriisi, peab iga liikmesriik üles näitama solidaarsust ja vastutust. Bulgaaria on näidanud ennast üles lojaalse partnerina nii headel kui ka rasketel aegadel. me oleme kõige lihtsamal ja otsesemal äh, piirkonnas Lääne-Euroopas. Bulgaaria kaitseb äh, Euroopa Liidu välispiiri professionaalselt ja piisavalt. me lähtume Dublini ja Schengeni põhimõttest, me näitame üles solidaarsust meie põgenikega ja anname humanitaarsaatuse neile, kes vastavad kriteeriumitele Bulgaaria täidab kõiki oma ülesandeid ja kohustusi liikmesriigina ning äh, teda peab võtma võrdsena koos äh, Schengeni liikmetega ja äh, võtma vastu Schengeni alasse niipea kui võimalik Euroopa Liidu ühise julgeolekupoliitika nimel. Bulgaaria toetab solidaarsuskava loomist, mis võimaldab õiglast äh, ümberpaigutamist äh, põgenike osas kõikide liikmesriikide vahel. Äh, vastava protsessi nimel Bulgaaria on algatanud ühise avalduse rände teemal kus julgeolek ja ränne on selle piirkonna prioriteediks. Balkani riigid on esiliinil ja esimesed, kes kaitsevad Euroopat. ma tahaksin näha, et Balkani riikidest saaks stabiilsuse ja õitsengu eesliinil olejad kus on sallivus ja rahumeelne kooseksistents kõikide vähemuste ja religioonide vahel. me tahame, et äh, piirid langevad, mitte ei liiguks. meil on tasakaalustatud ja põhimõtteline välispoliitika, me tahame, oleme kõikide sõbrad, sellepärast et kõik saavad ja peavad panustama rahu ja ju-, stabiilsusse tihe koostöö rände osas võitlemaks radikaliseerumisega, ekstremismiga, terrorismiga on hea näide selle kohta, et Euroopa Liit ja Balkani riigid kuuluvad kokku. Euroopa Liidu integratsiooniprotsess on samuti ajalooline võimalus Lääne-Balkani riikidele selleks, et jätta selja taha tõsised probleemid ja konfliktid. natsionalistlikud doktriinid, mis viisid koletusteni, kuuluvad minevikku, seetõttu, seetõttu heade naaberlike suhete ta-, toetamine on põhimõtteline laienemispoliitika valdkonnas ja selge indikaator selle kohta, kas need riigid tõesti täidavad Euroopa Liidu põhiväärtusi. Bulgaaria täidab olulist rolli selleks, et tugevdada Euroopa Liidu ekspertiisi piirkonnas me toetame piirkondlikku koostööd ja eh, lepingust ühenduvust ja integratsiooni. vastava koostööprotsessi eh, eh, kohtumine, mis toimus Sofias eelmisel nädalal, tähistas väga olulist Bulgaaria juhtimist ja kahekümnendat ähm, aastapäeva selle formaadi osas, mis on olnud äh, selle piirkonna hääletoruks. head sõbrad, me peame tulema kokku ja arendama välja ühised strateegiad, mitte looma kindlusi selleks, et kaitsta lühinägelikult äh, riiklikke huvisid. me peame kaasama poliitilisi majandus- ja vabaühenduste juhte ja mitte ainult selleks, et arutada, vaid selleks, et ellu viia, panustada ja rahu ja lahendada probleeme uue majandusliku, demograafilise ja poliitiliste võimude esilekerkimisele rõhutab see vajadust intensiivistada seoseid partneritega, kes jagavad meie väärtusi. Äh, tra-, Atlandi-ülesed äh, suhted on strateegiliselt olulised, arvestades äh, suurenevaid väljakutseid meie liberaaldemokraadile. särav tulevik Euroopale vajab äh, uue majanduse mudeli läbivaatamist, mis suudab silmitsi seista äh, uute väljakutsetega ja kasutada neid uusi võimalusi uus Euroopa mudel peab olema dünaamiline ja avatud, me peame vastu võtma uued võimalused ja mehhanismid. me ei tohi kaita, ka karta nähtusi nagu jagamismajandus või e-kaubandus, selle asemel me peame tervitama ja kasutama kõiki uuenduslikke võimalusi võimalikult proaktiivselt ja produktiivselt. Euroopa peab saama juhiks uue e, tööstusrevolutsiooni lainel e, digitaaltehnoloogiate kasutamisel Euroopa, tuleviku Euroopa peab olema ettevõtjate Euroopa, tehnoloogia Euroopa ja innovatsiooni Euroopa. me soovime, me kõik soovime Euroopat, mis on dünaamiline, paindlik ja kohanduv, mis ühendab ja mis juhib. mida me peame tegema? meil on vaja ennetada, me peame olema proaktiivsed, varajaselt ette nägema ja lahendama kriise, me peame suutma kalibreerida ja keskenduda, valides ühe kriisi, see lahendada, olla selle uhke, et see on tehtud Euroopa viisil, meie omal viisil. meil on vaja julgeid poliitilisi otsuseid, meie liit vajab Äh, seda just täna, kui äh, olukord on raske ja keeruline, me peame jõustama diplomaatiat, äh, läbi rääkima, läbi rääkima ja mitte võitlema, sellepärast et relvade kasutamine näitab, et ei ole argumente. me peame lähtuma põhimõtetest, mitte huvidest me peame kinnitama, mitte uuesti läbi rääkima õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi ja vabadusi, territoriaalset integratsiooni, suveräänsust ning piiride rikkumatust iga riigi puhul Euroopas ja maailmas. jah, meie ees on aastaid riske ja ebakindlust, me liigume ebastabiilsuma maailma suhtes jah, kulub aega selleks, et saavutada uus tasakaal selles uues äh, mitmekesises maailmas. sellel üleminekuperioodil peame me looma ja taaslooma vastupidivama piirkondliku maailma võimu läbi ühiste jõupingutusteta. me peame toetama institutsionaalseid reforme, diplomaatiat, põhimõtteid, toetame juhte, kes mõistavad, et erisused on vaja lahendada rahumeelselt, mitte läbi proksi- ega propagandasõdade. ja me peame olema järjekindlad, sellepärast et kui me seda ei ole, siis me julgustame neid vastutustundetuid juhte, kes destabiliseerivad olukorda veelgi enam. kallid sõbrad Euroopa Liidus esitatakse iga päev küsimus, kas me tahame elada koos ajalugu näitab, et ilma pideva pingutuseta on kõik see, mida me oleme saavutanud, äh, võimalik kaotada. Äh, ränne, Brexit, populistid, euroskeptikud, äh, see kõik ainult näitab, et see on tõsi. täna rohkem kui kunagi varem peame me elustama taas seda ideed, kuna teist alternatiivi ei ole. me peame kaotama need kahtlused ja me peame näitama, kuhu me suundume. täna on Euroopas rohkem küsimusi kui vastuseid. Neid küsitakse üha ebakindlamas maailmas ja küsimus on, kuidas me saame elada naabritega harmoonias. tasakaal õiguste ja vastutuste vahel Euroopa ühiskonnas on oluline osa vastusest, me peame näitama maailmale ja oma kodanikele et me elame, me usume seda ja me oleme valmis oma potentsiaali tugevdama. sellised küsimused nagu terrorism, ränne, külmutatud konfliktid, neid ei ole võimalik lahendada ilma aluspõh-, algpõhjustega tegelemata. geopoliitilised konfliktid ja väga keerulised konfliktid. see on oluline osa kriisihaldusest, meie strateegilises planeerimises Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitikas. me peame aga olema realistid, äh, algpõhjused, sotsiaalne tõrjutus, marginaliseerimine, haridusprobleemid, äh, neid probleeme on palju ja see loob aluse radikaliseerumiseks. terrorism saab alguse seal, kus äh, haridus läbi kukub paljud terroristid ja välisvõitlejad on eurooplased. me ei tohi unustada moraalset kohustust ähm, olla äh, vabaduse ja inimõiguste kaitsjaks. aga me esitame ka neid õigusi, ähm, mis lähtuvad õigustest ja vastutusest, integratsioon, haridus on äh, oluliseks nii ränn-, äh, sisserändajatele kui ka meie ühiskondadele. Äh, täna on see ilmne, et ilma ähm, selge poliitikata ja lahendusteta, ilma dialoogita on väga raske peatada neid spekula-, spekulatsioone, mida tahetakse näidata, populistid ja natsionalistid tahavad meid sundida tegema valikut äh, väärtuste vahel, mis pärinevad meie asutajatelt ja nende kohustuste vahel kaitsta meie äh, kodanike turvalisust. me valime mõlemad, me valime nii väärtused kui ka julgeoleku, me ei näe äh, vastuolu selles, et kaitsta oma piire ja kaitsta ka inimõigusi ja vabadusi me näeme erinevust natsionalismis ja patriotismis. president de Gaulle ütles kunagi, patrioodid on need, kes armastavad oma maad, natsionalistid aga vihkavad äh, teistsuguseid. täna rohkem kui kunagi varem täna rohkem kui kunagi varem on meil äh, ka vaja kaasaegset patriotismi ja mitte agressiivset äh, natsionalismi. daamid ja härrad, põhimõtete ühtsus äh, ja kaasatus Euroopa Liidu integratsiooniprotsessi on oluline võtmeküsimus Euroopa projektis sots-, äh, ühiskondades on erinevalt äh, reageeritud ajaloolistele sündmustele ja mitmekesisus on Euroopa riikus, aga see ei peaks andma alust äh, liikuma erineval kiirusel. võrdsus on vägagi seotud meie Euroopa identiteediga. isegi mõningane kahtlus et me võiks rääkida sellest, et Euroopas võib olla mitmekiiruseline Euroopa, see seab kahtluse alla Euroopa projekti, see viitab sellele, et võib olla ebavõrdsust. Ähm, mõningate Euroopa osade arengupotentsiaali alla, alahindamine, näiteks Balkani alahindamine oleks vale, oleks oluline ähm, viga mitte toetada neid. Euroopa rahvad äh, ei peaks olema mängitud teineteise vastu, hoolimata huvidest saab olla vaid üks vastus. solidaarsus nende riikidega, kellel on pikem tee ees, eriti sellel ajal, mil on niivõrd palju äh, väljakutseid. hoolimata sellest, milline on Ühendkuningriigi referendumi tulemus, arutelu Euroopa mitmekiiruselisuse üle jätkub. me peame vältima Euro Euroopa a la carte arutelu. me ei saa valida solidaarsuse vahel ja muuta Euroopa Liidu tehingute suht-, suheteks. igal riigil on omad küsimused, millega tegeleda ja nullsummamäng on ajaloos saanud väga kohutavaid tulemusi. me peame paremini kuulama oma partnereid. Bulgaaria on keskmise suurusega liikmesriik, mis on liikunud äh, perifeeriast äh, eesliinile. Ukraina teema, Venemaa ränne, meie piirid on Euroopa piirid, meie naabrid on Euroopa naabrid meil on äh, raskeid valikuid, äh, mida me peame tegema, aga me ei loobuks kunagi Euroopa solidaarsusest, sest bulgaarlastena me oleme õppinud, et äh, geograafiat ei saa muuta, aga Euroopa integratsiooniga seotult on võimalik geograafia risk muuta võimaluseks. austatud parlamendiliikmed, Euroopa demokraatiat ei ole perfektsed. tihtipeale ka põhjusega neid kritiseeritakse, me ei ole ideaalsed, aga me oleme paremad kui mitmed teised. me ei suuda veenda euroskeptikuid, aga me peaksime mobiliseerima need, kes Euroopat toetavad, ma tahan öelda selgelt välja, kõik äh, Euroopa läbikukkumise ja lagunemise ennustused on valed, me oleme näinud palju kriise ajaloos aga lahendus on rohkem solidaarsust, humaansust ja empaatiat, rohkem õigusriiki, rohkem sünergiat, rohkem haridust, integratsiooni. esimene demokraatlikult valitud Bulgaaria president Željev ütles, et ähm, demokraatiat saab ravida vaid rohkema demokraatiaga. Need on äh, olulised väärtused julguse märk on see, kui me kaitseme oma eluviisi. Euroopa Liidu ajalugu on näidanud, et rasketel aegadel toimib vaid integratsioon. ainus relv rahu, julgeoleku ja inimarengu saavutamiseks on integratsioon. ükski riik ei suuda väljakutsetega tegeleda üksi. piiride rajamine, ükskõik kas territoriaalsed, majanduslikud või õiguslikud, on, ei ole jätkusuutlikuks lahenduseks, need on ajutised. väljakutsed, mis meil ees seisavad, on väga tõsised, me ei tohi oodata ega viivitada ega lükata neid probleeme järgmisele valitsusele või põlvkonnale, me peame tegutsema, me peame otsustama praegu ei saa olla ükskõikne, me peame tegelema probleemidega ja meil peab olema ka plaan, kuidas neid probleeme lahendada. on väga palju kriise. üks nendest on, et Venemaa praegu ei äh, austa rahvusvahelist korda. Äh, Kreml astub meile vastu ja püüab destabiliseerida Euroopa Liitu, üritab usaldamatust tekitada meie projekti vastu. ta püüab äh, lammutada Euroopa Liidu alustalasid, milleks on ühtsus, solidaarsus ja õigusriik. Moskva algatas ulatusliku propagandaoperatsiooni, mis levitab ähm, vale sõnumeid ja ei levi-, ei räägi väärtustest. eesmärgiks on usaldust õõnestada. see on suurim oht, rünnata eurooplaste usaldust integratsiooni ja ühisse saatuse suhtes, avada uks mineviku varjudele, natsionalismile, populismile, suurvõimudele, mõjusfääridele, nendele huvidele, mis on meie põhimõtete ja väärtuste vastu ja tundub, et äh, nad on ka edukad. praegu tundub, et äh, me ei äh, saavuta just edusamme, me oleme tupikus, me oleme peatunud, peatanud integratsiooni, me ei tegele enam laienemisega, me peame samas uuesti ukse avama, me peame taaskäivitama integratsiooni, me peame alustama uusi integratsiooniprojekte. me peame tugevdama ja kindlustama oma alusväärtusi. me peame kohanema kiiresti muutuvas maailmas, me peame integreeruma ja mitte olema üksi, me peame vaatama tulevikku, mitte minevikku. Euroopal on väga oluline üleilmne roll, mida ta peab mängima ja tuleb sellega alustada praegu et alustada uusi integratsiooniprojekte. Euroopa projekt ja Euroopa tulevik ei sõltu nii palju tehnikast, eurofondid, direktiivid, kriisihaldus, Euroopa tulevik sõltub pigem sellest sisust, sellest, kes me oleme ja siinkohal on õigusriik oluline. Euroopa tulevik sõltub sellest, et me ei unustaks suuri ideid et me ei jääks äh, tehnilistesse küsimustesse kinni. me peame vaatama suurt pilti ja küsimus on, et milline on Euroopa visioon. mida me saame panustada veel Euroopa Liidu asutajate visioonile äh, lisaks? ma mõtlen, mida nemad mõtlesid seitsekümmend aastat tagasi, kui äh, Teine maailmasõda oli just äh, lõppenud ja kõik äh, vihkasid teineteist. Nad teadsid, et rahu on võimalik vaid siis, kui tehakse nii palju koostööd, et tulevikus on sõda võimatu. ja alustati integreerimist, teraseturud, söeturg, kõik muu idee ei olnud mitte nõrgestada rahvusriike, vaid muuta neid ühtsuses tugevamaks. Bulgaaria oli üksi nõrk. Bulgaaria on praegu tugev Euroopa Liidu liikmena ja NATO liikmena. nüüd küsimus on nüüd selles, kuhu me tahame jõuda aastaks kaks tuhat kolmkümmend või kaks tuhat viiskümmend. loomulikult äh, lahendame me migratsiooni, panganduse, võlakriisi, teisi kriise, aga kas see on kõik, kas me tahame tegeleda vaid kriisi haldamisega, liikuda ühest kriisist teise? see on tehniline küsimus, see ei ole unistus või visioon. ma tahaksin, et me kõik ka edaspidi unistaksime ja looksime sellist ajalugu nagu Euroopa Liidu asutajad ja oluline on tegeleda integratsiooni ja laienemisprotsessiga. Euroopa ühine kaitse- ja julgeolekupoliitika, energialiit, digitaalne ühtne turg, Euroopa Liidu kapitaliturgude liit ja teised. me peame jätkama ja peame Euroopa Liitu muutma tugevaks, kus on tugevad ja jõukad liikmesriigid. kui meil enam sellist äh, põhjust ja vedavat jõudu ei ole, siis äh, keegi teine keskendub meile kui vastasele. kui me enam ajaloos äh, juhtpositsiooni ei hoia, siis võtab selle rolli keegi teine. kui keegi tahab meie alusideid destabiliseerida, me peaksime taastama selle usalduse praegu ja tegelema seda praegu ja koos, aitäh! aitäh, härra president, selle julge kõne eest, suur tänu kolleegidele kaasaelamise eest. härra president, võib öelda, et te pidasite väga julge kõne, aga siinse koja reaktsioonist võite ka näha, et väga paljud kolleegid jagavad teie seisukohti, aga samas on siin ka palju inimesi, kes on teisel arvamusel aga ma arvan, et ma räägin esimese rühma nimel ja tänan teid teie julge kõne eest